Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past three already. Um, I... daamid ja härrad, kell on kümme minutit kolm läbi. tuletan meelde, et kolleegid peaksid kohe tulema, meil tekkis viivitus. nii et äh, see on ka põhjuseks, miks vast ei ole nii palju rahvast siin. aga ma teeksin ettepaneku, et alustame järgmise päevakorrapunktiga tegemist on äh, poliitikaosakond B uuringuga eraavaliku sektori partnerlus äh, ühtekuuluvuspoliitika raames. me soovisime seda uuringut avaliku erasektori äh, partnerluse kasutamise kohta Rahvapartei, vabandust, me teame, et õigusloomes äh, ühtekuuluvuspoliitika raames äh, on tehtud äh, parandusi perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning üha suurem soov on paremini mõista seda, kuidas kasutatakse era- ja avaliku sektori vahendeid. Euroopa Liidus peamised avaliku erasektori partnerlused puudutavad maanteetransporti, transpordisektorit üldse ja see on meie jaoks oluline ka kestliku transpordi küsimuste arutamisel, ka raportöör Novako on siin. proua Lauerdel Ponte tutvustab tulemusi, tema oli siis uurimisrühma juhiks ja uurimisrühm tegutses Milanos. ma annangi sõna teile ning vahepeal lohet-, loodetavasti tuleb kohale ka rohkem meie komisjoni liikmeid. Thank you for this introduction. suur aitäh sissejuhatuse eest ja tere pärastlõunat kõigile. ma pean ütlema, et äh, väga hea meelega tutvustan teile täna siin era- ja avaliku sektori äh, partnerluse rolli ühtekuuluvuspoliitikas. me käsitlemises seda, kuidas on kasutatud era- ja avaliku sektori partnerlust ning äh, oleme samuti üritanud järeldusi teha. kasutasime erinevaid uurimismeetodeid, vestlusi, äh, ülevaateid, äh, kokkuvõtteid kirjutusest ning ka juhtumianalüüse. mis asi on siis avaliku ja erasektori partnerlus, sest selle kohta on väga palju definitsioone enamus selliseid partner, äh, on väga palju selliseid partnerlusi, kus on siis äh, korraldatud avaliku ja erasektori partnerlus. era- ja avaliku sektori partnerlus on äh, vihmavari termin ja selle all on tegelikult palju erinevaid kokkuleppevormi teenused, sisseostmine, riigivarade privatiseerimine ja nii edasi. PPP enamasti viitab koostöövormile avaliku ja erasektori vahel, kuid samuti on täpsemaid piiravamaid definitsioone nagu see, mida kasutatakse Euroopa Liidu PPP ekspertiisikeskuses, see tähendab seda, et PPP miinimumnõue on see, et tuleb ka ülesehitus ning operatiivküsimusi käsitleda selle lepingu saamis. mis puudutab PPP kokkulepete iseloomu, siis neil on teatud ühised jooned. pikaajaline partnerlus, enamasti siin me räägime kahekümnest või kolmekümnest aastast. PPP on tulemuspõhine partnerlus, see tähendab seda, et keskendutakse tulemustele, mitte panusele niivõrd. riski eh, hindamine on üheks oluliseks osaks PPP-s ning iga osaleja peaks eh, neid riske kandma, mida ta kõige paremini hallata suudab ulatus ning keerukus on jällegi üheks iseloomujooneks. PPP-d põhinevad sellistel lepingutel, mis vertikaalselt katavad tootetsüklist erinevaid äh, faase. Äh, raha väärtus ning äh, maksuküsimused, need on jälle küsimused, millega tuleb arvestada, kui PPP sõlmitakse väärtus raha eest, see tähendab seda, et tuleb saavutada üldine eesmärk ning minimeerida kulusid. PPP valiku õigustamiseks peavad alalikud organid enamasti põhjendama, et nad saavad parema, suudavad tagada parema väärtuse niimoodi PPP äh, kulude küsimus on väga vastuoluline küsimus ja sellepärast, et vastavalt praegusele Eurostati reeglile, kui teatud tingimused kehtivad, siis on võimalik erandeid kohaldada PPP äh, kokkulepetele äh, avalike asutuste puhul milline on võimalik kasu ja millised on ohud. see on tõesti äärmiselt äh, vastuoluline teema nii poliitiliselt kui akadeemiliselt. tõde on see, et ei ole mingeid lõplikke järeldusi selle kohta, et PPP-d äh, oleksid need paremad või mitte, võrreldes teiste äh, hangete süsteemidega. kõik sõltub kontekstist ning projekti spetsiifikast eelised muuhulgas on võimalus kasutada äh, avalikke vahendeid, riigi vahendeid koos eravahenditega, suurem innovatsioon ning äh, parem erasektori tulemuslikkuse keskendumine ning võimalus teatud osa riskidest erasektorile üle kanda. on terve rida ka negatiivseid aspekte, muuhulgas kõrgemad äh, tehingukulud, sellepärast et kokkulepe on keerukam probleemid seadusega, läbipaistvus, aruandlus ja lõpetuseks paindlikkus ja puudulikkus, mis on seotud äh, sellega, et PPP kokkulepped on tihtilugu väga pikaajalised. millised on äh, peamised iseloomujooned PPP turul Euroopas? Euroopas on see turg tõusnud äh, püsivalt alates kahe tuhande seitsmendast aastast kaks tuhat seitse kannatas see turg kõvasti eh, kriisi all ning hakkas langema. me näeme, et Ühendkuningriik on suurimaks PPP turuks üldse Euroopas, üks suurimaid PPP turge üldse kogu maailmas. investeeringute mahu poolt eh, Ühendkuningriik kattis ise nelikümmend kolm protsenti PPP turust kaks tuhat kuni kaks tuhat viisteist teiseks Prantsusmaa, Hispaania, Portugal ja Kreeka. domineerivaks sektoriks on transpordisektor, eriti just maanteede kasutatud projektid ligikaudu viiskümmend kuus protsenti PPP-dest on selles sektoris. mahu poolest me näeme, on äh, suuremaid megaprojekte vähem ning viimasel ajal on esile kerkinud eelkõige just väiksemamahulised PPP-d, mida rahu, rahastatakse äh, riigi tasandil, eriti just energiatõhususe valdkonnas. ning kuidas on PPP seotud äh, ühtekuuluvuspoliitika õigusloomelise aspektiga? PPP-sid kasutatakse avalik, riiklikes investeerimispoliitikates, seda selleks, et täita taristulünki ning paremini tasakaalustada eh, eelarve küsimusi. me näeme, et eeliseks on eelkõige see, et kasutatakse ka erasektori finants- ja inimressursse ning saavutatakse kõrgemad standardid tõhususe ning eesmärkide täitmise osas. algselt ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja PPP kombineerimine on toimunud ad hoc alusel, näiteks on meil selliseid projekte Lissabonis ning Ateena lennuväli samuti. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmeerimisperioodil hakati PPP-ga ka samuti Mm, kasutama üha enam selleks, et ära kasutada ühe Euroopa Liidu vahendeid, ka tõukefondide omasid. aga alles praeguse programmeerimisperioodi käigus PPP kohased sätted on kaasatud. Need sätted lisati selleks, et üle saada teatud regulatiivsetest tõketest, mis takistasid PPP-de kasutamist ühtekuuluvuspoliitikas. muuhulgas õigusloojad on mõistnud, et selleks, et lihtsustada Euroopa struktuuriinvesteerimisfondide kasutamist selleks, et toetada taristute loomist ning operatiivküsimusi, oleme me arvestanud teatud PPP-de erijoontega. ühisõdade määrus võimaldab nüüd paremini kohandada PPP hanked e, teiste mm, hangetega kuidas on PPP-sid kasutatud ühtekuuluvuspoliitikas? algselt keskenduti laiematele taristuprojektidele sellistes riikides nagu Kreeka, Portugal, Hispaania. peaasjalikult just suurprojektides ning ka sellistes projektides hiljuti, mida toetatakse läbi finantsinstrumentide suurem finantsinstrumentide kasutamine tõenäoliselt toob endaga kaasa ka rohkem PPP ja segaprojekte. me näeme, et ei ole mingit seost arengutaseme, vabandust, PPP äh, osa vahel riigiturul ning PPP kasutamises ühtekuuluvuspoliitikas. siin võiksime rääkida Ühendkuningriigist, sellepärast et need sektorid, kus PPP-d kasutatakse ning operatiivkavade äh, prioriteedid ei pruugi ühtida. vastavalt praegusele programmeerimisperioodile ei ole mingeid tõendeid sellest, et PPP sätted oleksid toonud kaasa PPP-de parema, äh, suurema kasutamise Euroopa Liidu struktuuri ja investeerimisfondi kasutamisel milliseid andmeid meil selle kohta on, andmeid on vähe, ma pean ütlema, et andmete puudus on tõesti väga piiranud äh, meie uuringu läbiviimist. seda sellepärast, et meil ei ole keskset andmete kogumikku, mis näitaks, kuidas ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse selleks, et toetada PPP äh, tehinguid. PPP äh, kasutamise kohta käivad andmed ühtekuuluvuspoliitikas ei ole täielikud ning kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist finantsperioodi kohta mm, ära toodud andmed Äh, on samuti puudulikud, aga üldiselt me näeme, et PPP-de kasutamine ühtekuuluvuspoliitikas on endiselt väga väike. tuhandest projektist ainult kakskümmend seitse olid PPP projektid. andmed näitavad samuti seda, et transpordiprojektid äh, on ikkagi mahu osas äh, domineerivad, see ei ole ka üllatuslik. samuti näitavad andmed seda, et Äh, seega PPP projektide puhul äh, Kreekas, Portugalis, Hispaanias ja Prantsusmaal kasutatakse, aga see on ka kõik. mida me võime õppida sega PPP projektidest? meil on kaks põhilist põhjust, miks PPP-sid kasutatakse, esiteks on vaja, et tegemist oleks taristuga äh,, ja viivitused peavad olema võimalikult väiksed ning on vaja siis ka avaliku erasektori mõlemapoolset rahastamist. maksuküsimused ning äh, avalike vahendite, riigivahendite puudulikkus on viinud siis tihtilugu just selleni, miks kasutatakse PPE-sid. lisaks kasutatakse ka muude fondide vahendeid ei ole tõendeid selle kohta, et laiem PPP-de kasutamine oleks endaga kaasa toonud ka suurema vahendite ärakasutamistaseme, vastupidiselt äh, valdusüksused äh, on äh, sattunud raskustesse PPP mudeli keerukusega. seega PPP projektid tihtilugu lõpetatakse õigeaegselt, kui me räägime ehitussektorist ning ka eelarvest peetakse kinni. mis aga puudutab pikaajalist äh, tulemust, siis siin on tõendid, äh, tulemused kahtlasemad. kas tegemist on eduka või mitteeduka PPP-ga? Äh, seda on raske otsustada, sellepärast et me näeme, et finantstagajärjed võivad olla igatahes nagu tagasisild, kus tegelikult fiskaalküsimustes olid äh, mõjud negatiivsed. PPP ja ühtekuuluvuspoliitika. Nad võivad üksteisele kasu tuua, näiteks ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise läbi saab tagada selle, et äh, saavutatakse kõrgemad äh, keskkonnastandardid või et sotsiaalsed aspektid kasutatakse paremini PPP projektidesse. PPP segaprojektid muuhulgas äh, leidsid ka kajastamist siin uuringus, me nägime, et avaliku sektori suutlikkus ning pühendumus on võtmetähtsusega siin avaliku sektori suutlikkus PPP äh, kaasata on olnud äh, võtmetähtsusega, samuti see, milliseid riske kannab äh, erasektor. lisaks sellele pakutakse ka äh, muid teenuseid, näiteks Ateena lennujaama ehitamisel Kreeka lennu, valitsus pidi tagama, et loodaks ka lennujaama valmimiseks kiirde sinna Ühendkuningriigi lairibaühenduse tagamine Cornwallis tähendas seda, et tegelikult seda lairibaühendust ka võetaks kasutusele kasutajate poolt. Need on ainult vähesed. tooksin kohe näite läbi kukkunud PPP-st. Biarritsa, Biarritzis PPP kokkulepe lõpetati sellepärast, et ei olnud piisavat poliitilist toetust ning tehti ka projekti väljakujundamisel vigu, eriti eh, mis puudutas nõudluse osa mida on teinud Euroopa Liidu institutsioonide PPP-sid ühtekuuluvuspoliitikas toetada? mis puudutab EL-i eh, e institutsioone, siis Euroopa Investeerimispank on mänginud võtmetähtsusega rolli selleks, et edendada PPP-de kasutamist üldiselt. Euroopa Investeerimispank on toetanud läbi kahe peamise kanali seda algatust. esiteks pakutakse erinevaid finantsinstrumente, mis võivad lihtsustada PPP projektide finantsklauslite täitmistel luues soodsamad tingimused erainvestoritele ning nende allhankijatele. muuhulgas äh, pakutakse samuti nõuannet näiteks läbi äh, Euroopa PPP ekspertiisikeskuse, aga ei ole spetsiifilisi nõuandekeskusi selleks, et sega PPP projekte välja kujundada. enamuses liikmesriikidest on olemas üksused, mis kesktasandil tegelevad PPP-dega, aga neid on piiratud arv ning see ka takistab edendamast Euroopa Liidu struktuuri investeerimisfondide kasutamist PPP-de puhul. ainus valdkond, kus on suurem PPP osalus operatiivkavades, on Kreeka, kaksteist riiki on ka veel olnud aktiivsed selleks, et edendada PPP-de kasutamist eh, ühtekuuluvuspoliitikas ja neiks on Poola ja Horvaatia. mida saaks parandada? esmalt tuleb ütelda, et PPP ühest palju, on üheks paljudest võimalustest eh, avaliku sektori investeeringuteks. PPP hanke valik peab äh, põhinema sellele, et hinnatakse selle abil saavutatavat lisaväärtust. see väärtusepõhine hinnang tuleb äh, tegelikult juurutada kõikidel tasanditel avaliku halduse vallas. PPP mudeli äh, valik peaks olema paremini kaasatud ka avaliku sektori investeeringute kavasse, muuhulgas ka regionaalsel tasandil. see tähendab seda, et PPP projektide äh, võimalus tuleks kasutada ka operatiivkavade väljatöötamisse. lisaks sellele PPP-de, PPPP-de kasutamine ühtekuuluvuspoliitikas vajab endiselt tõendamist, meil on vaja rohkem süstemaatilist hinnangut varasemate sega PPP projektide kohta. ning lõpetuseks on vaja ka investeerida ekspertiisi väljatöötamise avalik eh, halduse tasandil, nii regionaalsel kui eh, kohalikul tasandil. sellega lõpetan oma ettekande ja hea meelega vastan teie küsimustele. Thank you, thank you very much. suur tänu. suur tänu selle väga mm, põhjaliku ja huvitava ettekande eest. ja nüüd annan teile võimaluse mm, esitada küsimusi. kas küsimusi on? õigemini, kes soovib alustada. daamid kõigepealt. jah, aitäh ja vabandan, et kolleege siin väga palju ei ole. minul on üks küsimus Te rääkisite suuremahulistest projektidest. aga kas on ka näiteid VKE-dest, mis on kaasa aidanud? ja mis puudutab töökohti, kas on andmeid selle kohta? juba raputate pead, nii et ilmselt mitte. nii et selle läbi ei ole meil võimalik hinnata siis edukust, oleks oluline, et me teaksime. ning samuti keskkond. samuti tahaksime teada, kas on keskkonnavaalast projekte läbi viidud, mis on midagi saavut-, mille läbi on midagi saavutatud tööstuse vallas. väikeseid projekte ei ole või kas üldse me saame töötada edasi sellega ja samuti keskkonna kohta tahtsin küsida. aitäh, härra Novakov! suur tänu, esimees, kõigepealt ma sooviksin tänada selle ettekande eest ma olen kindel, et see on väga oluline teema, aga kuigi vaadates, kui palju siin inimesi kohal on, seda arvata võib-olla ei võiks, aga sellegipoolest PPP, ehm, avaliku erasektori partnerlused, on üheks ehm, võtmevõimaluseks nii kohalike omavalitsuste jaoks kui ka riiklike ehm, omavalitsuste jaoks selleks, et mitmesugusemaid investeeringuid oma oluliste projektide jaoks leida. ja meil ees väga oluline ülesanne, mis on seotud raportiga, nii et eh, see tuleks eh, tõlkida ka mõistlikusse keelde, nii et eh, kõik kodanikud ja need, kes vastutavad projektide läbiviimisest erinevates liikmesriikides, mõistaksid, kuidas nad saaksid õppida parimatest tavadest, praktikatest ja sellest, mis siin raamatus on ära toodud ja ma arvan, et see on meie komisjoni liikmete ülesanne, sellepärast et meie kohustus on selgitada, kuidas Euroopa Liit ähm, rahastab, kuidas see toimub ja kuidas ähm, erasektori investorid saaksid ka liidult tuge. ja ma arvan, et see ei ole imestusväärne, et ükskõik, kui palju meil avaliku sektori vahendeid on, siis sellegipoolest ähm, erasektoril on palju rohkem vahendeid, nii et me peame leidma viisi, kuidas me saaksime neid ligi meelitada ja seda samadel põhimõtetel, Junckeri kava paistab, et toimib. oluline on ähm, ikkagi kaasata võimalikult palju erasektori vahendeid selleks, et me saavutaksime parimad tulemused oma kodanike jaoks suur tänu selle ettekande ja uuringu äh, läbiviimise eest, ma arvan, et see on väga äh, väärtuslik uuring. ja siin on äh, tõesti parimad ähm, praktikad ära toodud, ähm, kogemused ja see on kindlasti oluline nendele, kes vastutavad ähm, projektide rakendamise eest, vähemalt minu valimisringkonnas kindlasti on see oluline teema. aitäh! lubage mul ka üks küsimus esitada. Te mainisite paaril korral liikmesriike, kus kõige rohkem kasutatakse PPP instrumenti rahastamisel ja projektide läbiviimisel. kas te arvate, et see on kuidagi seotud, on seal olemas mingisugune ühendus ma-, selle piirkonna majandusliku arengu vahel, kus neid PPP-sid kasutatakse? ja kus me on suurem majanduskasv ja, ja rohkem PPP-sid või siis, või siis ja, või on see kuidagi seotud ka see, sellega, kus on vähem majanduskasvu ja vähem kasutatakse PPP-sid, et kas mingisuguseid märke selle kohta on, on see nüüd omavahel seotud? sest mina olen välja pakkunud PPP-sid ähm, variandina mõningate projektide rahastamiseks ja ja tihtipeale piirkondlike kohalike omavalitsuste vastuseks on, et tegu on väga kalli tegevusega ja mm, kõigile see ei sobi. nii et äh, minu küsimus ongi, et kas see on kuidagi seotud või olete te selliste trendide suundadega äh, tuttav? ja nii palju siis meie küsimuste kohta praegu okei okay, uh,, thank you very much for this very suur tänu nende väga huvitavate märkud, märkuste eest. kõigepealt äh, ma vastaksin nende kõige suuremate projektide äh, või siis ka väiksema ja keskmise mahuliste PPP-de kohta. Äh, suurem osa PPP-sid on kaasatust ähm, suuremahuliste tarustit, taristute väljatöötamisse ja tegu on siin eelkõige suurettevõtetega, aga näiteks Saksamaal PPP turg on rohkem välja arenenud piirkondlikul tasandil ja seal näiteks VKE-d on väga aktiivselt osalemas PPP turul. paraku meil ei ole numbreid selle kohta, kui palju on töökohti loodud, sellepärast et selles uuringus nii palju sellele ei keskendutud. aga ma arvan, et DG Regios äh, sellised andmed kindlasti on olemas. Nemad tellisid selle uuringu. siis siin küsiti ka selle kohta, et kuidas on seotud piirkondlik areng ja ja institutsioonide arengutase ja kuidas on see seotud PPP-de levikuga jah, siin probleeme on ja mida meie oleme näinud, et näiteks äh, isegi äh, Kreekas näiteks kasutatakse väga palju PPP mudelit ähm, ka äh, Euroopa fondide kasutamiseks ja, ja Kreeka valitsuse jaoks on väga keeruline veenda just piirkondi seda instrumenti kasutama ja sama fenomeni me oleme näinud ka Poolas ja Horvaatias, nii et see sõltub vägagi äh, oskusteabest, äh, ekspertide tead-, teabest, mis piirkonnas olemas on ja samuti, kas selline teave on piisav ka riiklikul tasandil. aitäh, suur tänu teile! ma pean tõesti ütlema, et, et meil on väga kahju, et äh, siin arvukamalt meie kolleege kohal ei ole äh, kuulamas teie ettekannet ja teie selgitusi, aga meil on see raport olemas, see on laiali jagatud ja ja kui on veel küsimusi, siis eh, ma soovitan eh, saata need küsimused meeskonnale, kes selle raporti ette valmistas, nii et suur tänu, et osalesite siin meie kohtumisel ja selle ettekandega esinesite ja lõpetame siis selle arutelu, päevakorrapunkti arutelu ja läheme järgmise teema juurde see puudutab meie kolleegi Andrei Novakovi äh, raportit ja see käsitleb säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamist. ja see puudutab täpsemalt ühissätete määruse artikli üheksa esimese lõigu punkti seitse. ja annaksingi sõna härra Novakovile et ta saaks seda raportit tutvustada. suur tänu! mul on äh, suur äh, au siin esimest korda oma karjääri jooksul siin viitekümmet protsenti äh, regi-, regikomisjoni liikmetest esindada, nii et see on tõesti väga suur au, noh, peale esimehe ja kuigi selle raporti pealkiri on väga keeruline, siis ma annan endast parema ja, ja vabandage, et äh, siin on veel äh, komisjoni liikmeid kohal, ma äh, enne ei näinud. et vaatamata siis sellele keerulisele raporti nimele, ma üritan teile lihtsalt selgitada, et miks see oluline on ja miks ma sellise algatuse võtsin, et seda teemat käsitleda. mina kasvasin üles Bulgaarias maapiirkonnas nii et eh, miks siis eh, maanteed ja eh, raudtee on olulised parema elu jaoks? see, see tähendab, et te jõuate oma töökohale õigeaegselt, see tähendab, et kõik tarned jõuavad teieni õigeaegselt, nii et kui teil on tegu pereettevõttega, siis te võite ka mm, usaldada seda mm, ühiskondlikku transporditaristut, see on oluline teie tegevuse jaoks ja, ja samuti on teil mm, kõrgem võimalus, et sellisel juhul on ka liiklusõnnetusi vähem, sellepärast et liiklusõnnetusi väga suurel määral põhjustavad ka kehvad maanteeolud. nii et säästev transport tegelikult mõjutab praktiliselt igaühe eh, elu kas otseselt või kaudselt ja seetõttu ma leian, et meie lähenemine transpordile ei ole mitte lihtsalt jälle mingi ähm, poliitikavaldkond, vaid see näitab, kuidas me tegelikult ähm, kohtleme oma liidu ähm, edasiarengut ja see ei ole võib-olla päris ambitsioonikas seni olnud. ma tooksin mõningad numbrid, ma ei hakka küll kõiki numbreid selgitama, aga vähemalt nende, mõned numbrid on piisavad äh, selleks, et äh, veenda kõiki, kes on kriitilisemad transpordi osas. et see on positiivne, et Euroopa Liit on välja arvanud TNT võrgustiku ja äh, sellel on ka põhjus, et kui me TNT äh, võrgustiku välja arendame aastani kaks tuhat kolmkümmend, siis sellisel juhul me tagame oma kodanikele kümme miljonit töökohta, kümme miljonit pered saavad äh, sissetulekut selleks, et oma lapsi kasvatada. kümnest miljonist kodanikust on siin juttu. kui me seda ei tee aga, siis sellisel juhul me kaotame praktiliselt kaks protsenti SKT-st, mida me saaksime äh, muidu ähm, toota, nii et äh, me kaotame ka majanduskasvus. nii et see on praktiliselt pool triljonit eurot, nii et tohutud summad on seotud sellega, kui me midagi ei tee. ja kuigi minu raport äh, keskendub äh, seni saavutatule ja sellele, kui tõhusad on olnud need algatused ja investeeringud, mis on ette võetud, et, et äh, siis sellegipoolest me oleme investeerinud kogu oma ressursi ja oma büroo, oma äh, vahendid sellesse, et vaadata, milline peaks olema tulevane transport, sellepärast et me näeme siin mõningaid murettekitavaid äh, signaale, mis on äh, hiljuti välja tulnud, et tuleks rohkem, et kas tuleks kasutada rohkem ühtekuuluvuspoliitika vahendeid äh, CEF-i jaoks või mingeid muid vahendeid, aga see tegelikult tekitab ainult ebastabiilsust ja viib meie tootlikkuse alla et liikmesriigid peavad ju ka planeerima, kuidas nad saavad finantseerida oma olulisi projekte ja ma arvan, et me ei peaks siin tegema vahet institutsioonide vahel, et, et kuidagi siin mingit konkurentsi tekitama ähm, Euroopa ähm, liikmesriigi piirkondlike tasandite vahel, tasandite vahel. ei, me ju räägime ikkagi Euroopa perest, ähm, oma saatusest, tulevikust nii et me peame olema võimalikult vastutustundlikud nende teemade osas, eesmärkide osas. ma arvan, et praegu tulemused näitavad, et me saame ähm, üks, ühe kolmandiku ähm, projektidest rahastada, kui tegu on ähm, Euroopa ühendamise rahast, ühendamise projektiga aga teiste projektide kohta need indikaatorid näitavad, meil ei ole piisavalt vahendeid. nii et kui meie jaoks transport on prioriteediks, siis sellel juhul peaks see prioriteetsus kajastuma ka eelarves. nii et me peame ikkagi leidma mingisuguse äh, vahendi või viisi, kuidas seda lünka, tekkinud lünka täita. aga need ähm, äh, äh, ressursid, mis meil CEF-is on, need peaksid jääma vähemalt samale tasandile. sellepärast, et nagu ma ütlesin, meie linnapead, meie kodanikud väärivad ja ka eeldavad meilt selliseid tulemusi ja selliseid panuseid. nii et meil on mõningad võtmeprojektid, mida on rakendatud Euroopa Liidu poolt ja mis näitavad väga suurepäraseid tulemusi. selle tulemuseks on vähem liiklusõnnetusi ja see tähendab, et vähem on ka liiklusohvreid ja liiklusõnnetustes viga saanuid me oleme taganud hea keskkonnaga VKE-dele selleks, et nad saaksid kasvada, sest et iga VKE ja siin veel ääremärkusena ütleksin, et VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks, sellepärast et nad loovad tohutult töökohti Euroopa majanduse jaoks ning kõik nad vajavad häid taristuid kvaliteetseid taristuid selleks, et edendada oma müüki, selleks, et paremini jõuda oma klientideni. et praktiliselt iga meie poliitikate aspekt, siis eh, uus töökohtade loomine, tööhõive suurendamine, maantee eh, ohutus, ka haridus, innovatsioon vajavad eh, häid kvaliteetseid taristuid. aga see võib olla ei ole võib-olla populaarne teema neil päevil. hiljuti ähm, ühel konverentsil või mingil paneelil ähm, paljud ütlevad, et ähm, mõne aasta pärast meil ei ole enam juhte vaja, sellepärast et autod hakkavad iseennast juhtima, meil on vaja enam ronge, sellepärast et äh, meil on mehitamata õhusõidukid, droonid, mis hakkavad äh, pakke kohale äh, viima kaupu tarnima, nii et meil ei ole enam ronge vaja. aga võib-olla mina olen natukene konservatiivsem ja traditsioonilisem, et ükskõik, kui digitaalseks meie elu järgnevatel aastatel muutub, ja pange tähele, meil on ikkagi vaja suuremaid sadamaid, ähm, suuremamahulisi transpordivõrgustikke ja kiiremaid rongi, sellepärast et me elame materiaalses maailmas ja seetõttu ma ei leia, et me peaksime äh, kõrvale jätma oma eesmärgid, nimelt äh, investeerima transporti ja me peaksime ka õppima oma viimaste aastaste kogemustest ning äh, meil on ka mõningaid näiteid just nende kitsaskohtade kohta. mõningad liikmesriigid investeerivad samasse transpordikoridori ning see viimane selles ahelas ei leia, et see on prioriteet, nad ei investeeri sellesse transpordikoridori ja see tähendab, et kõik eelnevad investeeringud selles ahelas on mõttetud. nii et kui on rong, mis kolmsada kilomeetrit tunnis on võimeline sõitma e, e, läbi esimese nelja liikmesriigi ja kui see e, jõuab, rong jõuab siis viimasesse liikmesriiki, kus ta saab sõita ainult kuuskümmend kilomeetrit tunnis, siis need eelnevad investeeringud selle kiiruse saavutamiseks on mõttetud olnud või vähemalt ähm, see tõhusus äh, ei ole see, mida on soovitud saavutada, nii et me peaksime ikkagi veenma, et liikmesriigid ähm, viiksid läbi Euroopa Liidu äh, projekte ja praeguste vahenditega see ei õnnestu. me oleme lubanud liikmesriikidele, et nad saavad tulemuslikkusreserve ähm, mõningatel põhjustel ja nemad eeldavad, et me oma tulemusi ka saavutama, nii et kui me nüüd hakkame lõppfaasis mängureegleid muutma, siis ma ei usu, et me siin midagi saavutame, kindlasti saavutame häid tulemusi. meie liikmesriikidest partnerid teenivad seda, et nad saaksid ähm, ette planeerida oma tegevust, samuti, et äh, meie tegevus oleks läbipaistev neile, eriti mis puudutab siis rahastamise küsimusi. nii et äh, vähemalt minu poolt igasugused ähm, vahendite ähm, ümbersuunamised äh, peaksid äh, olema vaieldatav, vaieldavad ja me peaksime ka vaatama, kuidas senised äh, rakendusprojektid, rakendustegevuskavad on toiminud ja hindama seda. et vähemalt need, kes on valitud kodanikke esindama, peavad siis ka ametiperioodi lõpus vastust andma ja aru andma selle kohta, eh, mida on saavutatud ja ja mina sooviksin oma eh, erakonna nimel öelda, et mina tegin kõik, mis minu võimuses selleks, et saavutada mm, meie kodanikele parimad eh, tulemused, see on see, mida nad väärivad ja, ja see ei ole mitte esimene kord, kus me liikmesriike ideede ja mõtete taha äh, Ähm, ühendame, aga me peame näitama, et äh, hümnidel, kaunite sõnade ja lippude taga on oluline ikkagi see, et äh, liikmesriigid panustavad ähm, koos meiega inimeste igapäevase elu kvaliteedi parandamisse. aitäh! annan sõna variraportööridele, esimesena härra Pikko. suur tänu, proua esinaine. jätkan omaenda emakeeles Zahvaljujem izvjestitelju na inicijativi da prije pres-. suur tänu ehm, selle algatuse eest härra Novakovile ja ka selle raporti ettekande tutvustamisest. nii et see kindlasti eh, lihtsustab meil ka ettevalmistust ehm, selle väga olulise eh, töö jaoks et taristu on äärmiselt oluline meie kodanike jaoks ja Valge Raamat öeldi, et ühtekuuluvuspoliitika tuge tuleks suunata ka säästva transpordi edendamisse. ja kindlasti on oluline ka võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamine. ning see on seotud ka ühtekuuluvuspoliitika üheteistkümnenda temaatilise eesmärgiga kui me räägime nüüd konkreetsemalt arukast mobiilsusest ja puhtast transpordist ja mahukast transpordivõrgust, siis siin on olulised ka Euroopa Liidu fondide projektide rahastamiseks. selleks, et need projektid saavutaksid võimalikult suure mõju programmeerimisperioodi ajal, siis siin pöörati eritähelepanu ka liiderile ning see eeldab, et liikmesriigid tulevad välja omapoolse äh, transpordikavaga, kõikehõlmava transpordikavaga ning need peaksid sisaldama ka erinevaid projekte, mis äh, peaksid panustama ka TNT võrgustikku. ja selleks, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid Ehm, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid on kasutatud näiteks seitsesada viiskümmend miljonit eurot Tšehhi ehm, raudteesse investeeritud, siis kolmkümmend miljonit investeeriti Ungari raudteesse ja üle seitsmekümne miljonise investeeriti Poola taristusse ning vaatamata mõningatele prioriteetidele on olukord ikkagi selline, et meil on ka nende võrgustikega seotud mõningad takistused ja mina isiklikult tulen Horvaatiast, kus on väga palju äh, probleeme äh, raudteega ja ma olen täiesti nõus teiega, et jah, et me suudame paremat tööd teha ja peame ka paremat tööd tegema ja seetõttu ühtekuuluvuspoliitika peaks rohkem rõhutama neid temaatilisi eesmärki ja ka siin tuleks tagada ka loomulikult vastav paindlikkus, tuleks arvestada ka liikmesriikide piirkondade eripäradega ja nii edasi. nii et me peame siin ka vaatama, kas tegu on äh, linna või maapiirkonnaga ja äh, või on tegu ka piirkondadega, mis äh, võib-olla mahajäänumad või on tegu piirkondadega, mis on keerulistes geograafilistes piirkondades ja ja peame vaatama ka, kas tegu on ülemere piirkonnaga või on tegu võib-olla hõredalt asustatud piirkonnaga, et oluline on ikkagi see, et me saavutaksime oma eesmärgid. et äh, see panustaks ähm, Euroopa turu edendamist ja et see edendaks ähm, Euroopa Liidu piirkondi ühtemoodi ja mitte ainult ühte konkreetset piirkondi. järgmine variraportöör härra Van Miltenmark tänan, vabandan, et ma pisut hiljaks jäin, nii et ma ei kuulnud härra Novakovi tervet sõnavõttu. aga kindlasti saame hakkama ja tulevad ka sisukad mõttevahetused, kui me räägime jätkusuutlikust transpordist ja kitsaskohtade kõrvaldamisest, mis on ju ühtekuuluvuspoliitika üks peamistest eesmärkidest, peame tihedat koostööd tegema Euroopa ühendamise rahastusega, aga ka EFSiga. peamine väljakutse ongi, kuidas tekitada Äh, sünergiat Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Ühendamise Rahastu vahel, sest kui me saame erinevaid rahastamisviise kombineerida, siis kokkuvõttes on meil paremad Euroopa projektid, rohkem lisaväärtust ja eriti transpordis, ma olen ka TRAN-i komisjoni liige, äh, Euroopa rahaga üritame ehitada üle-euroopalisi transpordivõrke, me näeme väga hästi, et meil on vaja selleks kõiki olemasolevaid vahendeid, sest päris suur väljakutse on, on kõik Euroopa vahendid kokku saada, mitte ainult selleks, et peamisi transpordikoridore rahastada, vaid selleks, et meil oleks kõikehõlmav raamistik. seega ma lisaksin ka väikesemahulised piiriülesed infrastruktuuriprojektid uue prioriteedina uus, uue põlvkonna Interregi programmidesse pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sest äh, ma arvan, et äh, mõned ERDF-i äh, toetused aitavad investeerida projektidesse, mida on väga vaja piiriüleseks koostööks piirialas, piirialadel. rääkides infrastruktuuri investeeringutest, tuleb keskenduda kolmele teemale minu arvates kõigepealt. saastaja maksab põhimõte, transpordiliigid, mis on keskkonnasõbralikumad ja edendada tuleks ka infrastruktuuri kasutamise eest, näiteks teemaksud. Euroopa peab äh, liidriks saama kestliku transpordi vallas ja kindlasti peame jääma selle põhimõtte juurde, mis on ka nüüd Euroopa Komisjoni ettepanekus mobiilsuspaketi osana ehk siis teede maksustamise põhimõte on Eurovinjeti direktis ka. teine märkus äh, lappidest äh, suure Euroopa võrgustiku kokkupanemine, nagu ma juba ütlesin, piiriülene infrastruktuur tundub alati vähem oluline liikmesriikidele kuid tegelikult on meil siin tõeline Euroopa lisandväärtus, kui me need projektid ellu viime. keskendugem siis äh, kitsaskohtadele ja puuduvatele ühendustele, sest selle lahendamise läbi anname tõesti hoo äh, piirialade arendamisele Euroopas. ja kolmas väga oluline põhimõte on äh, kaot-, kasuta või jää kao-, või jää sellest ilma. selle, seda põhimõtet rakendati Euroopa ühendamise rahastus, seal on, oli, oli põhimõte, et vahe, rahastamist tuleb kasutada ette nähtud et,, eesmärgil ette nähtud ajaks ja kui liikmesriik sellega hakkama ei saa, siis jäädakse rahast ilma liikmeriigis. see põhimõte on aidanud kaasa tõhususele äh, rahakasutuse mõttes, aga ka samuti ajakulu mõttes infrastruktuuri väljaehitamisel Äh, ootan edasist koostööd härra Novakoviga. peame sillutama teed tõhusamale ja rohkem sihtotstarbelisele rahastamisele transpordi vallas, et me saaksime kokkuvõttes suurema Euroopa lisandväärtuse tagada. Thank you very much. suur tänu. proua Liinat ma ei näe hetkel. härra Rope ei soovi, ei. proua Demata aitäh. kas mul on kakskümmend minutit? ei, nali ainult, nali see raport puudutab ühtekuuluvuspoliitika puhul ühte olulist valdkonda väga oluline, et me suudaksime üle saada tupikutest peamistes transpordivõrkudes. see on väga oluline erinevate eesmärkide saavutamiseks, nagu näiteks madala süsiniku sisaldusega või nullsüsiniku heitmetega majandus, VKE-de konkurentsivõime, vajadus äh, vähendada lõhesid maa- ja linnapiirkondade vahel tahaksin toonitada kolleegidele, et väga oluline on sünergia eh, tõukefondidega. viimane komisjoni teadaanne peaks meid natukene eh, tähelepanelikkusele üles kutsuma, sellepärast et me ei tea, kui palju on just transpordisektorile ette nähtud vahendeid ühtekuuluvuspoliitika raames tooksin oma koduriigist näite Lõuna-Itaaliast. tegemist on regioonidega, mis peaksid kõige rohkem ära kasutama tõukefonde. meil on seal eriolukord. meil on olemas operatiivkavad äh, regioonidele kaks tuhat neliteist aga esitati meile väga palju erinevaid projekte, aga ükski projekti toetust ei saanud võttes arvesse, et ikkagi eelarve osa on siin kakskümmend miljardit, siis äh, väga hea, et me paneme rõhku sünergiale, sellepärast et me võime ju otsustada, et investeerime elektrimootoritesse, aga selleks, äh, kui meil ei ole võimalust toota elektriautosid ja kasutajaid ja kui meil ei ole taristut, siis kahjuks kõik see läheb äh, tühja seega me peame eelkõige silmas pidama just liikuvuse parandamist nii inimeste kaupade puhul ning peaksime toetama just mahajäänumaid valdkondi, arvestama muuhulgas keskkonnanõuetega ning elukvaliteedi parandamisega. samuti peavad olema meil spetsiifilised eesmärgid näiteks äh, raudteetranspordi osas peame samuti parandama praeguse olemasolevat logistikat ka sadamates üksikud liikmesriigid tihtilugu ja Prantsusmaa, Itaalia puhul me näeme, et tahetakse äh, investeerida eelkõige täiesti ja kasutusse, äh, kasutustesse äh, transporditaristusse nagu Lyoni ja Milano vaheline kiirtee. kui me tahame tõesti edasi liikuda üldise mm, rongiliikluse parandusega, siis me peaksime massiliselt investeerima erinevatesse raudteevõrgustikesse. peaksime samuti innovatsioon teadusse arengusse investeerima nii transpordivaldkonnas, kuid te tegema seda ka läbi uute ettevõtlus äh, mudelite, me peaksime kaasama nii avaliku kui erasektori äh, ning mitte kedagi ei tohiks jätta maha. meie ühiskonna mudel peaks olema selline, kus kodanikud on teadlikud, informeeritud, nad peavad mõistma, millised on uue liikuvussüsteemi eelised, nad peavad olema teadlikud äh, äh, rohelise majanduse kasudest, sellest, et sellega luuakse äh, uusi töökohti ning parandatakse ka keskkonna olukorda. meil on vaja kõikehõlmavalt neile küsimustele läheneda, tuleb kasutada rohkem äh, äh, ühistransporti selleks, et vähendada erinevaid heitmeid, aitäh! aitäh, kuna ma enam sõnavõtusoove ei näe, siis ma annan sõna härra Sjukile. kui ma õigesti hääldasin nime, ütleb esimees vabandan, kui eksisin. Euroopa Komisjoni esindaja, palun uh,. Thank you, good afternoon to everybody uh,. tänan ja, ja tere päevast kõigile. jah uh,, Robert Schutt Euroopa Komisjonist, regionaalpoliitika direktoraadist me tervitame seda raportit, meil on tegelikult täpselt sama arusaam, on väga tähtis uh, sünergia tekitada erinevate rahastamisallikate vahel, komisjon äh,, erinevad talitused mõtlevad hetkel selle üle, kuidas seda kõige edukamalt äh, ellu rakendada pärast praegust finantsraamistikku. ja võin öelda nii palju, et erinevad äh, kõnelejad mainisid kõik olulisema ära nii Euroopa-ülene ühenduvus, kohalikud probleemid, avalik transport, puhas, tark transport, kõik see, siin on kõik aspektid tõepoolest äh, sellega seotud meie elus. ei saa jätta äh, märkamata, et seda saab tehnoloogia ise lahendada, ei. on vaja sekkuda, on vaja koordineerida, kuidas kõige paremini seda korraldada kuidas koordineerida, kes millega täpselt tegeleb ja infrastruktuuri investeeringute vajadusega, kuidas need on kõige paremini äh, võimalik tegeleda, piiriülene mõõde on kindlasti väga otsustava tähtsusega. kui võrgustik jätkub teiste te, liikmesriikide territooriumidel, siis kindlasti koostegutsemisvõime on väga-väga oluline. oluline ka ühtse turu jaoks ja neid investeeringuid medagi äh, soovime julgustada. üks äh, võtmeaspekt, mida ka mainiti, oli uus ex-ante tingimuslikkus äh, transpordiplaan selleks, et rahastataks temaatilist eesmärki seitse ühtekuuluvuspoliitikas. see oli suur väljakutse meie jaoks ja ka liikmesriikide ja regioonide jaoks, nende plaanide väljatöötamine, kuid ma võin öelda, et kõik olid oma ülesannete kõrgusel ja strateegiline planeerimine ka õnnestus. selleks, et meil oleks ka see hea alus transpordi investeeringuteks ja see on kindlasti üks väga hea näide, millest õppida käesolevas finantsperspektiivis ja kuidas paremini öö, äh, seda veel lahendada järgmine kord. ja sellega ma ka lõpetaksin tahaksin väljendada toetust raportile ja veel kord suur tänu. suur tänu, härra. ja nüüd härra Novakov, kas te sooviksite teha kokkuvõtte arutelust? tänan väga. tänan valmisoleku eest ja kol-, ja kolleegide lähenemise eest, variraportööre tahan tänada ning samuti komisjoni esindajad. meie arutelu siin oli hea lähtepunkt ja meil on tekkinud hea õhkkond selleks, et maikuus järgmise aasta kevadel põhimõtteliselt saame ka hea tulemuse. ja nii palju siis olekski minu poolt kõik. suur tänu ja ma tahaksin meelde tuletada. ootame teie raporti projekti veebruaris umbes. et siis õigel ajal ka valmis saada selle tööga. tänan väga siis on järgmine, selle, selle punkti arutelu ongi lõppenud, siis edasi koordinaatorite otsuste heakskiitmine on järgmine punkt, kas me, kas need on heaks kiidetud, kommentaare ei ole, jah. nii on nad siis heaks kiidetud, kas on muid küsimusi? muid küsimusi ei ole. see tähendab seda, et järgmine koosolek saab olema meil erakorraline, tuletan meelde, toimub Strasbourgis teisipäeval, kaheteistkümnendal detsembril kell neli pärastlõunal kella viieni ja, ja tavaline äh, koosolek järgmine kord toimub kahekümne neljandal jaanuaril. terve päev siis kahekümne neljandal jaanuaril ja, ja samuti on meil koosolek kahekümne viiendal jaanuaril hommikupoolikul. ja veel minu teadaanded järgmise koosoleku osas ja ma paluksin tänada tõlke, ütleb esinaine toetuse eest tänasel koosolekul. ja sellega on tänane Reigi komisjoni koosolek lõppenud.